sõna ei saa, seetõttu me liigume edasi ja hakkame selgitama hääletusi, alustades nendest, mis toimusid täna pärastlõunal. ja lubage teile enne hääletamise selgitusi meelde tuletada, et kõik muud selgitused tuleb esitada kirjalikult ja soovijatel on võimalik seda teha. nüüd aga selgitame me hääletusi ja alustame härra Olbrichti ja proua Toomase soovitusest, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku muutmist, see raamistik on ette nähtud aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ning Niina Chill on esimene kõneleja, palun. Uh, kuid teda ei ole. ja seetõttu saab sõna Ifi Pospilis. nařízení rady, eh, které upravuje víceletý finanční suur tänu! meil oli nõukogu määrus, millega reguleeriti mitmeaastase finantsraamistiku toimimist ja äh, nüüd on siis ette nähtud selle muutmine, millega nähakse rohkem raha ette aastaks kaks tuhat neliteist, kaheksakümmend miljardit eurot. Tšehhi Vabariigil on see väga oluline Neid kaheksakümmend miljonit eurot võib kasutada nüüd ka aastal kaks tuhat viisteist. ilma selle muudatuseta kaotaks Tšehhi Vabariik tegelikult äh, kahe tuhande viieteistkümnendaks, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ette nähtud rahastuse, sellepärast et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ei olnud äh, Tšehhi Vabariigis võimalik heaks kiita mitte ühtegi regionaalarengu alla kuuluvat programmi määrus, mida me täna arutame, võeti vastu küllalt hilja ja ka see on probleem täna peaksime me oleme rahul sellega, et see muudatus tehti, sest see aitab Tšehhi Vabariigil kasutada raha vaeste regioonide aitamiseks, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, Notis Marjas. suur tänu! mina hääletasin mitmeaastase finantsraamistiku muutmise poolt, härra juhataja, sest äh, see võimaldab saada aastal kaks tuhat viisteist raha, mida aastal kaks tuhat neliteist ei saanud kasutada. ja see tähendab seda, et me saame ellu viia väga palju projekte ning et Kreekas õnnestub rakendada programme kahekümne kuue protsendi võrra enam. meil on võimalik nüüd äh, läbi viia selliseid projekte, mis annavad tuhandetele noortele kreeklastele tööd, sest äh, kreeklas, Kreekas on töötus väga suur probleem, seda tänu nendele kohutavatele meetmetele, mis on Kreeka vastu võetud ja samuti aitab äh, see raha ka Kreeka talunikke ning äh, Solidaarsusfondist on nüüd võimalik taotleda toetust energiaprojektidele Kreekas. nii et sellest muudatusest on Kreekal väga palju kasu, suur tänu teile! suur tänu ka teile! nüüd äh, me lõpetame selle punkti selgitamise ja läheme edasi Armeenia genotsiidi sajanda aastapäeva hääletuste selgitamisega ja härra Pospišil on esimene. suur tänu teile! lugupeetud äh, härra juhataja, ma hääletasin selle resolutsiooni poolt, sellepärast et Euroopa Parlament äh, on institutsioon, kus räägitakse väga palju inimõigustest ja seda mitte ainult Euroopa Liidu territooriumil, vaid kõikjal mujal ka. seetõttu on väga asjakohane meenutada seda kurba sündmust, äh, mis toimus tuhande üheksasaja viieteistkümnendal aastal ning oluline on seda kurba momenti mitte ainult meenutada, mitte ainult sellepärast, et see on kurb moment Armeenia ajaloos, vaid ka selleks, et anda Türgile võimalus. Türgi on saavutanud palju edu äh, oma suhtumise vallas sellesse tragöödiasse, sellesse genotsiidi, kuid sellest hoolimata ei tunnista Türgi tänaseni, et tegu oli genotsiidiga. seetõttu on mul väga hea meel, et selles äh, resolutsioonis oli sees ka artikkel viis, kus selgesõnaliselt öeldakse, et Türgil oleks võimalik äh, liikuda oma minevikust edasi ja tunnustada Armeenia genotsiidi tunnistada seda. aitäh, härra Pospešil. ja härra Škripek. suur tänu, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt see riik äh, aga kahjuks ei ole tänaseni neid äh, hirmutegusid tunnistanud, äh, mille käigus poolteist miljonit inimest oma elu kaotas genotsiidi tuleb tunnistada, Türgi peab seda tegema selleks, et Türgi saaks liikuda leppimise teel edasi ja et ta saaks liikuda edasi ka Euroopa suunalisel teel Türgi peab lõpuks ometi mõistma, et efektiivne kahetsus ja äh, minevikuga leppimine, toimetulemine on väga olulised eeltingimused Euroopa Liiduga liitumiseks. inimesed peavad lõpuks ometi äh, mõistma, et reaalsuse eitamine äh, on fataalsete minevikuvigade kordamine ja midagi muud läänemaailm ei äh, tohi äh, lubada seda, et Lähis-Idas toimub äh, kristlaste või ka mittekristlaste veresaunu, aitäh. aitäh. nüüd saab sõna proua Šoidrova. aitäh mina toetasin parlamendi resolutsiooni, mis kutsub üles tunnustama Armeenia genotsiidi. resolutsioon viitab ka vajadusele jõuda lepituseni armeenlaste ja türklaste vahel, kuid meie ei ole kohtumõistjad. me peame muidugi seisukohta väljendama nii oluliste sündmuste puhul, ja need riigid, kes ei ole seda veel teinud, peaksid samamoodi toimima. lõppude lõpuks on oluline tunnistada ka oma süüd, kuid samas ka üksteisele andestada. Saksamaa ja ka teised riigid on seda teed juba käinud. ja nüüd on ka seitsmekümnes aastapäev suurima tragöödia puhul inimkonna ajaloos ja me teame, kui palju jõupingutusi oli vaja selleks, et lepitada sakslasi ja tšehhe. nüüd on vaja leida viis ka, kuidas jõuda lepituseni türklaste ja armeenlaste vahel. aitäh, palun nüüd härra Korvin Mikke. Micro, please, mikrofon. palun mikrofon. Sorry, Mr Chairman uh,. We have mina jäin erapooletuks, sest meil ei ole probleeme mustlastega Poolas, meil mustlaste vastast meelust, meelsust ei ole, need on esimees, juhataja sekkub ja ütleb, me räägime praegu Armeenia genotsiidist. armeenlased on üks teema, romaad on aga täiesti teine teema Te olete hääletusselgituste nimekirjas Armeenia teemal, aga räägite romadest, need on kaks erinevat rahvust. palun siis oodake järgmist teemat ja võtke siis sõna, kui me räägime romadest. palun nüüd notis Marias. mina hääletasin resolutsiooni poolt, mis äh, tunnistab, et armeenlaste puhul viidi läbi genotsiid, nüüd saame väärikalt austada nende mõrvatud inimeste mälestust. sada aastat on möödunud genotsiidist ja inimkond ei tee endiselt veel piisavalt ära. me võlgneme nüüd endale seda, et me tunnistame seda, mis toimus, sellepärast hääletasime resolutsiooni poolt, mitte ainult sellepärast, et selles mainitud sündmused on tõde, vaid ka sellepärast, et meil on vaja avaldada survelt Türgile, et see tunnistaks Armeenia genotsiidi ning et poliitiline juhtkond vabandaks. Türgi peab tegutsema, Türgi peab näitama, et nad austavad rahvusvahelist õigust, viies oma väed välja Küproselt ja lõpetades oma kaasuspelli Kreeka vastu. aitäh, proua Zaborska, palun. suur aitäh. Slovakkia on ainuke Euroopa Liidu riik, kus genotsiidi eitamine armeenlaste puhul on äh, kuritegu äh, ja seda näi-, seda eeskuju peaksid järgima ka teiste, teised riigid. genotsiid on inimsusevastane kuritegu ja ainus võimalus mineviku kohutavatest tegudest õppida on süü omaks võtta ja vabandust paluda. nagu püha isagi ütles, siis kurja eitamine äh, on sama, mis äh, vere voolata laskmine ja äh, äh, hääletusel mina äh, hääletasin muudatusettepaneku poolt, mis meenutavad neid paavsti tarku sõna, sõnu. ainult tõde saab mineviku haavu parandada. Dakujem. Ähm, pan poseł Tibor Sanej. Bardzo proszę aitäh, palun härra Tibor Saani nüüd. aitäh. mina hääletasin selle resolutsiooni poolt, sest see peab olema meile meeldetuletuseks, kuhu võib viia liigne rahvuslus. samuti on see hoiatuseks, et nüüd kus äh, antisemiitlik, antiroomade ja rahvuslik Äh, ning ksenofoobne meelsus levib Euroopas ja mida tihtipeale poliitilised liidrid ja valitsused ka toetavad, peame olema väga ettevaatlikud. ma tahtsin rahvusluse taasäratamise ohtude kohta rääkida ja me peame selge ja hoiatava sõnumi saatma välja kõikidele poliitilistele jõududele ja valitsustele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 Ähm, üks kirjanik äh, oli esimene, kes kirjeldas äh, armeenlaste massivõrva türklaste poolt, kuid nüüd sada aastat hiljem äh, Türgi valitsus endiselt eitab agressiivselt seda ajaloosündmust. paavst Franciscus, püha isa, rääkis sellest ähm, teemast selgete sõnadega ja mulle näib, et mitte ainult äh, mm, islamistlikud äh, rühmitused oma ajalugu äh, eitavad, vaid seda teevad ka teised äh, ja minu arvates on selline areng väga ohtlik, kolmanda põlvkonna sisserändajad ei ole jõudnud veel demokraatlikusse Euroopasse, see näitab ju seda, ja mina jäin erapooletuks selle ettepaneku osas, mis meie ees on, aitäh. aitäh. nüüd saab sõna härra Angel Džambaski. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, mina toetasin seda revolutsiooni, resolutsiooni ja kirjutasin sellele alla, sellepärast et me peame näitama üles kaastunnet äh, nendele pooleteisele miljonile armeenlasele ja nende järeltulijatele, mitte ainult sellepärast, et me peame neid mäletama, vaid me peame toetama kõiki neid, kes langesid Türgi genotsiidi ohvriks Osmani impeeriumi all. Te teate, et tollane valitsus tahtis luua uut rahvust ja uut identiteeti ning teisi hävitada. praegune Türgi riik peab tunnistama oma süüd ja võtma poliitilise ja finantsilise vastutuse ning äh, hüvitama kahju armeenlastele, bulgaarlastele ja teistele. teiseks äh, käitub poliitiline juhtkond täiesti skandaalselt, nad eitavad genotsiidi ja ma arvan, et kui keegi seda eitab, siis tuleb ta kohtu alla anda selle eest. aitäh, härra Džambaski nüüd läheme järgmise selgituse juurde. rahvusvahelise romade päeva resolutsioon, romade vastane meelsus Euroopas ja romade genotsiidi tunnustamine Euroopas. esimene kõneleja selgituste nimekirjas on Branislav Škripek, palun. Vážený pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie. Suur aitäh, lugupeetud president äh,. Roomade genotsiid nagu ka kõik muud genotsiidid ei tohi unustuste hõlma vajuda ja seetõttu ma hääletasin selle resolutsiooni poolt äh, ja äh, roomade kogukond äh, ja äh, Slovakkias eh, elab üle neljasaja tuhande Rooma eh, ja seetõttu on romade integratsiooni küsimus väga oluline küsimus. läbikukkumise eh, peamised põhjused peituvad just romade endi kogukonnas ja seetõttu on ääretult oluline, et romad oleksid kaasatud meie tegevustesse. romasid tuleb kaasata ka poliitikasse ja mujale sest vastasel korral me lihtsalt kulutame rahalisi vahendeid ilma igasuguse mõjuta. aitäh, palun nüüd Notis Marias. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal langetas parlament ajaloolise otsuse, tunnustades romade genotsiidi, keda mõrvasid äh, natsirežiimi esindajad ja nende toetajad. tuhanded romad põletati Belhauseni, Mauthauseni, Auschwitzi ja teistes koonduslaagrites, kus samuti mõrvati väga palju kreeklasi. meie toetasime resolutsiooni, mis mõistab selle genotsiini, genotsiidi hukka massimõrvu tuleb hukka mõista ja samas saadame konkreetse sõnumi neile, kes äh, tunnevad nostalgiat natsismi suhtes. aitäh, härra Marias ja lõpuks viimasena saab sõna härra Jaanus Korvin-Mikke. palun aitäh. ma jäin erapooletuks, sest ma ei teadnud, kuidas hääletada, sellepärast et Poolas ei ole romade vastast meelsust, mustlasi peetakse lõbusateks sellideks, kes laulavad äh, ja mängivad viiulit. probleem on aga romadega, kes elavad Äh, räpastes korterites ja nõuavad üha rohkem raha sotsiaalkindlustuselt. probleem on selles, kuidas äh, kasutada sõna, sõna, sõnu erinevaid, kas äh, kasutada siis sõna romad või sõna mustlased? aitäh meil ei õnnestu seda küsimust praegu lahendada, sest te olite viimane kõneleja hääletusselgitustel. nüüd on aeg osa istung lõpetada ja istungite